protokoll heaks kiidetud eile kuulutas esimees välja, et reegel kakssada kaks, paragrahv viis, mida muuta, muutis konstitutsiooniliste asjade komisjon, ehk siis äh, oleme saanud uue tõlgenduse ja see on ka heaks kiidetud. esimene punkt on komisjoni asepresidendi